Allora, cari, cari colleghe, cari co- niisiis, lugupeetud kolleegid, mingem edasi. me hakkame valima kvestoreid. meil on viis ametkohta, seitse kandidaati. ja meil on sellepärast vaja hääletada samad kolleegid, kes lugesid hääli kokku asepresidentide puhul, hakkavad seda tööd tegema ka praegu. nii et ma küsin, kas te olete siin täiskogu saalis? Marcelino, proua Porcelino, kas te olete kohal? siis kolleeg Sookor, tema on siin olemas, Panajotopo üks inimene on puudu. aga äh, mulle just öeldi, et kolleeg Panajotal on leitud asendaja härra president, ma võtsin sõna sellepärast, et mul on praegu siin külalised ja võib-olla keegi saab minu asemel selle ülesande endale võtta, mul on praegu väga kiire. väga hea, sellega pole probleemi äh,. härra Panajot on kohal, sellega probleemi ei ole. tema on siis üks häältelugejatest äh,. kolleeg Pokk on kohal Kalinovski on ka siin, Kahtel, Perello, äh, Pereido Rodriguez. ja kuidas on proua Porcellinoga? tema on ka siin, nii et, et meil on olemas kõik häälte lugejad. nii et palun astuge siis hääletuskastide juurde. ma arvan, et teil on kõikidel hääletussedelid olemas. kui neid veel ei ole, siis palun jagage nad kiiresti laiali ja asugem hääletama. Quindi da, da questo momento si può votare. hääletamine on alanud palun tehke seda. tuo supporto. Onorevole Silvestris. härra Silvestris, sõna on teil. härra Silvestris, ma, ütleb härra president, kas äh, hääletada või mitme kandaadi poolt? Teil on jah vaja hääletada viie nime poolt, jah, viie nime poolt. Honorevole Silvestris, si- härra Silvestris, te võite anda viis häält Ha votato? Prego, prego. kas kõik on hääletanud? kolleeg Otsolino, palun, kas teie olete ka hääletanud?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 Ah. A questo punto possiamo dichiarare conclu-. kui nüüd kõik on hääletanud, siis me võime öelda, et hääletusmenetlus on lõppenud. tulemused tea-, eh, tulemused tehakse teatavaks kell kolm kolm, kell kolm ja seega me praegusel hetkel katkestame istungi